el señor presidente. Buenos días, amigas ja amigos. tere hommikust, kallid kolleegid. me jätkame täiskogu osaistungjärguga. esimene päevakorra punkt on meie kolleegi Vailo Kalfini raport Euroopa Liidu tagatise andmine Euroopa Investeerimispangale Euroopa Liidu välistele projektidele antavatest laenudest ja tagatistest tekkida võiva kahjumi puhuks. ja sõna saab kõigepealt härra raportöör Ivailo Kalfin, palun. Te teate, härra Kalfin, et teil on neli minutit selleks, et arutelu sisse juhatada. kokku on teil kuus minutit, aga kaks minutit saate arutelu lõpus. kui te nüüd kohe soovite rääkida kuus minutit, siis arutelu lõpus ei ole teil võimalik arutelu kokku võtta. The... president, daamid ja härrad e, Euroopa Investeerimispanga praegune volituste mandaat tegevuseks väljaspool Euroopa Liitu äh, lõpeb kehtivuse oktoobri lõpus. Euroopa Parlament ja komisjon peab kokku leppima